jätkame osaistungjärguga. järgmine päevakorrapunkt komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Ukrainas, palun, proua volinik